suur tänu, ähm, härra Grote, käesolevaga on üheminutilised äh, kõned äh, läbi ja järgmisena käsitleme härra Rüübigi raportit VKE-d konkurentsivõime ärivõimalused, sõna saab raportöör neljaks minutiks, palun. kolleeg Rüübik, palun. austatud äh, president, lugupeetud daamid ja härrad, täiskogul on äh, huvi VKE-de vastu äh, suur. mul on äh, hea meel selle üle, et tunnustatakse valdkonna majandusvõimu. kaheksakümmend viis protsenti uutest töökohtadest luuakse ettevõtete poolt, mis on nooremad kui viis aastat. oluline ei ole siin ettevõtja vanus, vaid ettevõtte vanus me peame panustama uute ettevõtete tekkimisele, me peame toonistama, toonitama ettevõtluskultuuri hariduses ja koolituses. inimesed ei hakka ettevõtjaks üleöö, me peame sellist kultuuri juurutama juba lasteaiast ähm, peale. suurem osa inimesi sooviks tegelikult äh, olla ettevõtjad. nii et äh, me peame äh, toetama eelkõige just noori naisi ja sisserändajaid selles valdkonnas. tööstuspoliitikas on väga oluline tugevdada konkurentsivõimet. komisjon on tulnud välja väga hea algatusega, kahjuks oma tööstuspoliitikaga me Euroopas väga edukad ei ole, aastast kaks tuhat kaheksa on meil mahajäämus kümme protsenti oluline oleks äh, paremini tugevdada VKE testide rakendamist riiklikul tasandil, majandus- ja sotsiaalkomisjon, äh, vabandust, majandus- ja sotsiaalkomitee äh, võiks siinkohal ka rolli mängida ja aidata kaasa VKE testide rakendamisele, sotsiaalpartnerid võiksid ka teha ettepanekuid rakendamise kohta. mitmekeelne internetiportaal oleks väga oluline, saamaks infot äh, ekspordivõimaluste kohta teistesse riikidesse, millised on seal eelised, millised on probleemid, nii et ähm, ekspordivaldkond on äh, väga oluline VKE-dele. tänu äh, internetile, tänu rahvusvahelistele maksesüsteemidele on neil suured võimalused rahvusvaheliseks muutuda, nad saaksid ära kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalused ja ka siinkohal on väga oluline alustada kõigepealt äh, inimeste harimisega. Erasmuse noorte ettevõtjate programm on olnud edukas, eriti just noorte naisettevõtjate osas ja ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend tuleb seda programmi laiendada eriti just nendes riikides, kus on äh, probleeme ühtekuuluvusvaldkonnas tuleks sellele probleemile tähelepanu pöörata ja tuleks tugevdada Erasmuse programmi rakendamist. Erasmus Mundus võimaldab noortel naisettevõtjatel äh, saada uusi kontakte, tutvuda uute turgudega ja parandada seega oma ettevõtlusvõimekust. tuleb äh, tugevdada ettevõtlusvõrgustikke, mis Euroopa Liidus juba on loodud ja siinkohal tuleb esile tõsta Euroopa ettevõtlusvõrgustikku. kui me soovime edu saavutada VKE-de valdkonnas, siis tuleb vähendada halduskoormust. eesmärk oli aastaks kaks tuhat viisteist vähendada halduskoormust kakskümmend viis protsenti ja siinkohal võiks regioonide komitee teha omapoolseid ettepanekuid, äh, mida komisjon saaks üle võtta. väga oluline on konkurentsivõimeline maksustamine ja kontseptsioon äh, ettevõtete ülemineku äh, kohta. suur tänu, härra Rüübik ja nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde ja ma annan sõna kolleeg Kukovitšile, palun predsedujoči. tänan. õnnitlen äh, härra Rüübigit, kes on äh, koos teiste kolleegidega teinud ära väga olulise töö praegusel kriisi ajal. Nende töö on oluline leidmaks äh, vastust küsimusele, millega me homme silmitsi oleme. selles raportis leiame me palju vastuseid oma küsimustele. ma toetan kolleeg äh, Rüübigit, äh, kui ta ütleb, et ettevõtlusvaimu kasvatamine peab algama juba lasteaias. lasteaias saadik tuleb noori julgustada, sest ilma julguseta ei ole ettevõtlust. Euroopa ettevõtlusvõrgustik äh, peaks äh, tulevikus äh, andma aru Euroopa Parlamendile konkreetselt saavutatud tulemustest, suur tänu! tänan, proua Matsei Kukovitš, järgmisena kolleeg Regner. tänan, president. fraktsioonide üleselt me kõik soovime toetada VKE-sid ja mikroettevõtteid, me soovime, et neil oleks hea tegutsemisvõimalus Euroopa Liidus. tipptasemel ettevõtted heade ekspertidega on meie jaoks ülimalt olulised ja töövõtjad peavad olema ka oma tööga rahul. härra Rüübik nüüd äh, teie raport äh, annab äh, komisjonile võimaluse tervishoiu ja turvalisuse standardeid tembeldada halduskoormuseks, aga need ei ole osa halduskoormusest liikmesriigid äh, loomulikult ei äh, tohiks äh, tegeleda Euroopa Liidu õigusaktide nii-öelda ülekuldamisega, ehk siis nõuda rohkem, kui Euroopa Liidu poolt on paika pandud, aga miinimumstandardid on paigas töötajate kaitseks ja nii nad peaksid ka alles jääma. suur tänu, kolleeg Regner, järgmisena kolleeg Vertmann. tänan, president austatud äh, kolleegid, president, praegusel hetkel on meil kakskümmend kolm miljonit äh, VKE-d, seal saavad tööd äh, seitsekümmend viis miljonit inimest, see on seitsekümmend protsenti kõikidest Euroopa Liidu töökohtadest. Need põhifaktid näitavad selgelt, kuivõrd oluline on toetada VKE-sid praegu on meil süvenev äh, jätkuv kriis ja VKE-d on äh, majanduskasvu ja jätkusuutlikkuse mootoriks. ja tahaksin öelda kolleeg äh, Rüübikile lõpetuseks suur tänu detailse raporti eest, aitäh! tänan kolleeg Vertmann, järgmisena kolleeg Suuber tänan, president. võiksime selle raportiga ehk nõus olla, aga see raport ei juhi tähelepanu kõige suurematele probleemidele, mis VKE-del hetkel on minu koduriigis Portugalis lähevad mitmed kümned VKE-d pankrotti iga päev selle säästupoliitika tõttu, mida Troika on surunud peale Portugali valitsusele. see poliitika toob kaasa siseturu ähm, languse, ostujõu vähenemise ja see kõik vähendab meie majanduse mahtu kui see kasinuspoliitika jätkub Euroopa Liidu tasandil meie liikmesriikides, siis meil on küll väga raske kasvatada konkurentsivõimet ja luua ettevõtteid. ma rõhun siinkohal solidaarsusele, aga Euroopa Liidus on solidaarsus täiesti surnud. tänan, kolleeg Suuber, järgmisena kolleeg Mikolašik. tänan, president VKE-d ja ettevõtlusvõimalused, need on äh, tõesti aktuaalsed teemad. jõustades ühtekuuluvuspoliitikat, peame tähelepanu pöörama sellele, et me toetaksime kõiki Euroopa Liidu piirkondi, et me edendaksime igal pool konkurentsivõimet. paljud äh, VKE-d on saanud äh, raha erinevatest Euroopa Liidu fondidest ja nad on aidanud kaasa tööhõive kasvule. eriti oluline on toetada keskkonnavaldkonnas tegutsevaid VKE-sid. eriti olulised on siinkohal äh, mahepõllumajandusega tegelevad ettevõtted, biokütustega tegelevad ettevõtted. ma usun, et meil peaks olema piisavalt vahendeid toetamaks tärkavaid uusi ettevõtteid. suur tänu, kolleeg Mikolašik ja järgmisena kolleeg Andres Pavia. tänan. VKE-d äh, loovad äh, seitsekümmend viis protsenti töökohtadest, aga paljud VKE-d ei kasuta ära siseturu potentsiaali ja ei tegutse piiriüleselt. mida meil oleks võimalik äh, teha? me peaksime kasutama paremini inimkapitali, edendama sotsiaaldialoogi, aga tähtis on ka juurdepääs äh, rahastamisele. tähtis on, äh, et VKE-del oleks äh, juurdepääs mitte ainult laenudele, vaid ka vastavatele turgudele. tuleks eraldada vahendeid turu elavdamiseks. tänan. järgmisena kolleeg Vinkler suur tänu, president, ma tahaksin ka õnnitleda Paul Rüübigit äh, selle raporti puhul Inta komisjoni raportöörina tegin härra Rüübiga ka tihedalt äh, koostööd. härra Rüübik toonitas, et me peame aitama kaasa VKE-de rahvusvahelisemaks äh, muutumisele ja tugevdame neid VKE-sid, mis juba tegelevad rahvusvahelisel tasandil. oluline on äh, muuta mõistlikumaks äh, VKE-ndele antav abi ja kindlasti tuleks individualiseerida VKE-dele antavat abi VKE-d uutest liikmesriikidest on kehvemas olukorras ja nendele tuleks anda spetsiifilisemat äh, infot. VKE-de rahvusvahelistumine on väga oluline, aitäh! suur tänu, kolleeg Vinkler, järgmisena proua Vlašikova-Penova. tänan VKE-d Euroopa Liidus annavad tööd seitsmekümne viiele miljonile inimesele ja nad moodustavad äh, seitsekümmend protsenti kõigist töökohtadest, VKE-del on potentsiaali luua veelgi rohkem töökohti, eriti just äh, andes tööd noortele inimestele. andmed näitavad, et äh, VKE-d on Euroopa majanduse mootoriks äh, Nad edendavad sotsiaalset kaasatust, stabiilsust ja integratsiooni. VKE-d on aga silmitsi halduskoormusega ja mitmesuguste takistustega. VKE-del ei ole juurdepääsu laenudele teatud äh, tõukefondide haldamisel on probleeme, VKE-d ei saa täielikult oma potentsiaali ära kasutada ja tihtipeale olemasolev abi ei jõua VKE-deni, me peaksime tugevdama VKE-dele abi andmist, tugevdama nende konkurentsivõimet ja vähendama halduskoormust, millega nad silmitsi on. suur tänu, kolleeg Vlašikova-Penova ja viimasena saab sõna vaba mikrofoni raames härra Kelly, palun tänan, president. mul on hea meel selle üle, et me käsitleme praegu VKE-de küsimust ja ma tahaksin õnnitleda härra Rüübigit äh, nende teemade puhul, mida ta on äh, tõstatanud. juhin tähelepanu mõnele olulisele punktile. härra Rüübik mainis äh, hariduse tähtsust ja sellest me oleme seni mööda vaadanud. tihtipeale, kui ma olen äh, käinud koolides, siis olen küsinud äh, õpilastelt, et mida nad tahaksid teha pärast kooli lõppu. olen küsinud, et kas nad tahaksid olla ettevõtjad ja tõesti, et saada positiivset vastust, peaksime me alustama harimist juba lasteaias. halduskoormus, bürokraatia, need on väga olulised teemad, eriti mis puudutab VKE-de testi, siis me peame rakendama poliitikat eh, ehk põhimõttelt kõigepealt mõtle väikestele ja tähtis on julgustada VKE-de tegevust igati. tänan äh, härra Kelly äh,. proua Tsikau soovis ka sõna, palun. aitäh, president. ettevõtted ja VKE-d kannatavad majanduskriisi ajal seetõttu, et juurdepääs rahastamisele on keeruline kaheksakümmend viis protsenti uutest töökohtadest kahe tuhande kümnendast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani on loodud just nimelt VKE-de poolt. Te teate, et tööstus mängib Euroopa majanduses väga olulist äh, rolli ning kakskümmend viis protsenti äh, erasektoris seotud loodud töökohtadest on samuti seotud VKE-dega. me peame toetama VKE-sid nii kohalikul, riiklikul kui ka Euroopa ta tasandil. Neil peab olema juurdepääs ühisturule ja kolmandate riikide turule. on väga oluline, et neil oleks juurdepääs ka koolitusele. on väga oluline, et nende intellektuaalse omandi õigusi kaitstakse ning neil peaks olema parem juurdepääs ka informatsioonitehnoloogiale. ma kõnelen uuest programmist COSME, mis äh, äh, stimuleerib stimuleerib ettevõtete konkurentsivõimet ja on väga oluline, et Euroopa Liit kasutaks kõiki vahendeid, mis tal on, eriti neid, mis soodustab juurdepääsu rahalistele vahenditele. suur tänu, kolleeg Tsikau äh, ja arutelu lõpus saab sõna volinik Piibalks, palun. Äh, president, austatud parlamendisaadikud komisjon äh, tänab äh, Paul Rüübigit ja kõiki teisi parlamendisaadikuid, kes on aidanud kaasa selle raporti koostamisele. raport näitab, kuivõrd pühendunud on Euroopa Parlament VKE-de teemale. komisjon äh, tervitab VKE-de rahvusvahelistumist ja teil on täiesti õigus, VKE-d on meie majanduse selgrooks. VKE-de äh, töökohad on seitsekümmend viis protsenti kõikidest Euroopa Liidu töökohtadest äh, ja uutest töökohtadest on VKE-de loodud kaheksakümmend viis protsenti, aga VKE-d on silmitsi mitmete uute väljakutsetega komisjon ähm, kinnitab, et uus VKE-de strateegia keskendub äh, VKE-de edendamisele mitmesuguste toetusprogrammide kaudu. oluline on äh, menetluste lihtsustamine ja me kindlasti pakume ka individuaalset toetust ja abi. meil on ette nähtud Kosmeti programm. härra Rüübigi raport äh, kutsub üles VKE-de rahvusvahelistumisele ja komisjon toetab seda. praegusel hetkel äh, tegutsevad ainult kolmteist protsenti VKE-dest väljaspool Euroopa Liitu ja me kõik teame, millised on kasvuvõimalused äh, tärkava majandusega riikides äh, Aafrikas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas. üheksakümmend protsenti äh, majanduskasvust toimub sel aastal väljaspool Euroopat, on arvutatud. nii et äh, me tuleme välja omapoolsete äh, esialgsete ettepanekutega detsembris. see puudutab siis toetust ja halduskoormuse vähendamise ettepanekutega tuleme järgmisel aastal välja. kindlasti äh, panustame Euroopa ettevõtlusvõrgustiku edasiarendamisele ja loome ka ärikeskusi kolmandates riikides. volinik Tajani äh, tegeleb selle teemaga Hiina, Brasiilia, Mehhiko, Kolumbia on riigid, kus äh, on loodud juba esindused äh, ja need on osutunud väga edukaks, oleme saanud positiivset tagasisidet mis puudutab äh, halduskoormuse vähendamist, siis see on äh, meie kõigi mureks. Euroopa Komisjon tugevdab äh, VKE testide rakendamist. ja nagu te teate, siis praegu VKE testid kannatavad suure halduskoormuse all, me teeme tihedat koostööd VKE-dega, VKE-de organisatsioonidega et panna paika kümme kõige koormavamat õigusakti. me alustame avalike konsultatsioonidega jõulude paiku. meil ei ole palju aega ja me peame kiiresti jõudma probleemi tuumani. vaatame läbi need problemaatilised äh, õigusaktid ja üritame säilitada seadusandluses turvalisuse ja tervishoiu aspektid, samas pakkudes erandeid VKE-dele, kus võimalik. kosmoprogramm toetab VKE-de konkurentsivõimet, sealhulgas ka juurdepääsu rahastamisele Enterprise Europe võrgustiku kaudu. me tugevdame käesolevaga Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõimet ja teisi ähm, aspekte, millel te tähelepanu juhtisite oma raportis, härra Rüübik. Kosme on programm, kus äh, sisalduvad äh, teie poolt mainitud poliitilised prioriteedid. praegusel äh, säästuajal me teame, et äh, on tehtud ettepanekud äh, selle programmi mahu suurendamiseks ja president äh, Barroso on mitmeid kordi toonitanud, et VKE-d on tema mandaadi aja prioriteediks ja ma kinnitan teile, et ta kavatseb praktikas rakendada kõiki vahendeid, mis tal kasutada on, aitäh! suur tänu, volinik Piibalks, arutelu on käesolevaga lõppenud. hääletamine toimub äh, homme kaheksateist null null. järgmine päevakorrapunkt on proua Ojulandi raport ühised viisapiirangud äh, Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele. sõna saab raportöör neljaks minutiks, palun, proua Ojuland